Šveitsi delegatsioon osales Euroopa Liidu Šveitsi parlamentide vahelisel assambleel ja peale selle toimus arutelu ka Euroopa Parlamendi äh, partneritega. meil on väga hea meel, et